Good afternoon, colleagues. tere päevast, kolleegid. tervitan sind meie pärastlõunasel sessioonil. mina olen Tiit Tõnantšova, olen parlamendi asepresident ja vastutan suhete eest riiklike ja liikmesriikide parlamentidega, nii et minu poolt eh, omalt poolt tervitan teid siin soojalt ja mul on hea meel, et mul on au seda arutelu eh, kaasjuhatada. ja mul on hea meel siin tervitada ka härra Gordon Marast, kes on tööhõive, pensionisüsteemi ja sotsiaalpartnerluse komisjonist Horvaatia parlamendist, kes võtab samuti sõna pärast mu sissejuhatavaid äh, sõnu. ja nagu te teate, sellel koosolekul keskendume või sellel sessioonil keskendume oskustele ja töökohtadele kaasava majanduskasvu nimel ja vaatame, mida on võimalik üksteiselt äh, õppida. nagu te teate, oskused on vajalikud selleks, et tulla toime muutuva olukorraga tööturul, eriti äh, võttes arvesse majanduse muutumist, see on alati olnud prioriteediks Euroopa Liidule ja ka Euroopa Parlamendile. eelmise ametiaja jooksul võttis parlament vastu erinevaid resolutsioone, näiteks äh, kas, kes, kes konkurentsivõimelise tööturu rohestamise nimel ja Euroopa oskuste töökava nimel peame edendama eh, oskusi elu, eluks ja töökohtade tarbeks ja elukestvat õpet tuleb samuti edendada. nagu me kõik teame, on oskused ja äh, Eh, haridus eh, liikmesriikide pädevuse alla kuuluv valdkond ja sellepärast on oluline, et Euroopa Parlament ja teised Euroopa institutsioonid eh, kuuleksid ka liikmesriikide parlamentide esindajate arvamust selleks, et me saaksime tagada, et meie poliitika täiendaks riiklikke tegevuskavasid ja et me saaksime teile pakkuda seda tuge, kui see on vajalik selleks, et muutuva maailmaga toime tulla nüüd annaksingi sõna kaasjuhatajale, härra Marasele, palun. aitäh, hea asepresident Rantsova, head liikmesriikide parlamentide esindajad, Euroopa Parlamendi saadikud. ma loodan, et täna saab arutelu olema viljakas sellel väga olulisel teemal ma arvan, et kõik teavad, et eh, oskused ja töökohad on kasva majanduskasvu edendamiseks oluline Euroopa tuleviku seisukohast, Euroopa Liidu tuleviku seisukohast ja mul on au tutvustada siin meie esimest kõnelejat. tema on Euroopa Komisjonist, see on meie töökohtade ja sotsiaalõiguste volinik, kes võtab sõna avasõnavõtuks, härra Nikolai Schmidt, palun aitäh. hea president, austatud saadikud, oskused on keskse tähtsusega kaasava kasvu tagamiseks, võttes arvesse rohelist üleminekut ja see koosolek ausalt öeldes toimub väga olulisel hetkel. täna hommikul võttis komisjon vastu teatud eh, hulga olulisi strateegiaid, strateegia digitaalseks arenguks Euroopa Liiduks, strateegia või siis valge, eh, valge raamat eh, tehisintellekti teemal ja dokument võeti vastu ka andmete teemal, nii et on õige aeg oskusi arutada, kuna kõikides nendes väga olulistes valdkondades äh, on oskused tõepoolest äh, põhjapaneva tähtsusega. ja digitaalse ülemineku osas äh, saame me olla edukad ainult siis, kui meil õnnestub inimesi ette valmistada digirevolutsiooniks. nii et valisime õige, õige teema õigel hetkel ja seepärast, kui me teeme tööd digiülemineku nimel, tahame me ka oskuste tegevuskava tugevdada selle komisjoni mandaadi alguses. oskuste edendamise tähtsus kajastub ka selles, et tegu on esimese põhimõttega Euroopa sotsiaalõiguste sambas. Euroopa, Euroopas ei ole oskused vastavad vajadustele ja suurel hulgal inimestel ei ole äh, vajalikke oskusi, kirjaoskust, neil ei ole piisavaid digitaalseid oskusi üle, üle üheksakümne protsendi töökohtade puhul on vajalikud teatavad digioskused ja need on vajalikud ka osalemiseks ühiskonna tegevuses. tehisintellekt, robotid, kõikides nendes valdkondades on vajalikud vastavad oskused, aga vastavalt meie indeksile kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on nelikümmend kolm protsenti Euroopa Liidu rahvastikust neid, kelle oskused olid puudulikud ja seitsmeteistkümnel protsendil ei olnud vastavaid oskusi üldse. vähesed oskused toovad kaasa ohu töötuseks kahe tuhande kahest, teisest kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani vähenes see kümme protsenti, aga töötus ei ole ainus oht, inimesed, kellel ei ole vajalikke põhioskusi, ka põhidigitaaloskusi, neil võib-olla ei ole võimalik enam olla kaasatud igapäevasesse, igapäevase elu tegevustesse nagu ostlemine ja muu tegu on ka majandusliku ja sotsiaalse probleemiga, peame investeerima oskustesse selleks, et konkurentsivõimet säilitada, sellised suundumused nagu digitaliseerimine, automatiseerimine, tehisintellekt ja eh, nullheit, CO2 heitega majandus nõuavad, et tegutseksime kõikides majandussektorites. põllumajandusest teenusteni on vaja, et me looksime vastavad oskused üle poolel tööjõust on vaja märkimisväärselt ümber õppida järgmiste aastate jooksul ja see on suureks väljakutseks ka VKE-de jaoks. Neid see digiüleminek samuti olulisel määral mõjutab ja seitsekümmend üheksa protsenti neist on selgelt väljendanud seda, et neil on vaja vähemalt põhilisi oskusi digitaalvaldkonnas ja peamine probleem nende jaoks eh, oma töötajate õpetamisel ongi sellega kaasnevad kulud, nii et me näeme, et see väljakutse on tõepoolest suur. see, et inimestel on üks töökoht kogu eluks, ei ole enam reaalne, inimesed peavad kümme või enamgi korda vahetama oma karjääris suunda, see tähendab seda, et liikuvus on suur tööturul ja liikuvus peab olema kõikide jaoks võimaluseks ja selle tagamiseks on vaja seda, et inimesed tunneksid ka teatavat turvatunnet ja et neid toetatakse nende üleminekute jooksul ja üks oluline küsimus seal on kindlasti oskused ja teine on see, kuidas tagada nende sissetulek ja kolmandaks on kodanikel vaja ka juhiseid või suuna kättenäitamist, kuna on lihtne öelda inimestele, et peate töökohta vahetama, teil on vaja uusi oskusi või eh, midagi sellist, aga inimestel on vaja ka juhiseid, kuidas sellega hakkama saada. selleks, et neid eh, küsimusi lahendada, on vaja uut oskuste tegevuskava, kus eh, üksikisik selgelt asetatakse kõige keskmesse ja kõik sidusrühmad on seda ka rõhutanud ja sellepärast kavatseme me tugevdada oskuste tegevuskava peame tegema seda Euroopa tasandil, aga eelkõige peame tegema seda koostöös liikmesriikidega ja eriti koos ettevõtetega ja sotsiaalpartneritega. teatis, vastav teatis võetakse vastu märtsis, uus oskuste tegevuskava koosneb kolmest peamisest eesmärgist, esiteks töötajate võimestamine, üksikisikute võimestamine eh, täiendkoolituseks ja ümberõppeks, eh, teiseks oskuste vastavusse viimine eh, tööturuga ja see tähendab ka seda, et raha, finantskohustused tuleb võtta ja kolmandaks, selleks, et me saaksime edukalt tegutseda, on vaja rakendada või ellu viia äh, hulk meetmeid eh, selleks, eh, et vajalikud muutused läbi viia ja kui me muutustest räägime, siis kindlasti peame me ka meelsusega tööd tegema, peame näitama, et täiendkoolitused, ümberõpe on, nagu ma juba ütlesin, mitte piiranguks neile, vaid tõeliseks võimaluseks, kuna tööturg muutub, töökeskkond on muutumas ja töökohad samuti muutuvad töökohtade vahetamine võib olla inimestele suurepäraseks võimaluseks, kuna sellel uuel töökohal on võib-olla vähem eh, keeruline hakkama saada, võib-olla need on vähem keerukad kui eelmised töökohad. märtsis eh, teeme ka ettepaneku eh, võtta vastu kutseharidus ja õppe vastav õigusakt, seome selle ka digitaalvaldkonnaga liikuvus on seal oluline, Erasmuse programmi rahastuse suurend-, suurendamine ja elukestva ja kutsehariduse edendamine. ja peame kõik seda väärtustama, see tähendab seda, et peame kutseharidust edendama oskuste vastavusse viimine tähendab seda, et edasisi vajadusi võetakse arvesse ja prognoositavust suurendatakse selleks, et saada aru, milliseid oskusi on tulevikus vaja ja et seda teavet jagatakse Euroopas paremini. oskuste arendamine on vajalik kõigi jaoks, seda on tegelikkuses näha, aga peame tagama ka selle, et inimesed saaksid arvesse võtta oma töökohtadel ka oma elukogemust, tihtipeale neid piisavalt ei tunnustata ja neid on võimalik tegelikult hästi ära kasutada, see on kindlasti ka mõõde, mida me peaksime arvesse võtma. peame paremini edaspidi toetama üksikisikuid selleks, et selles kindlustusprotsessis nendega eh, kaasa minna, peame pakkuma neile ka rahalist tuge ja peab neile eh, kinnitama, et nende väärtuslikke oskusi ka hinnatakse. meil on juba mõned eh, suurepärased näited, head näited eh, osadest riikidest, kes või kus on muudetud poliitikasuundi ja ESF-i toega on mõned liikmesriigid juba äh, oma kutsehariduse ja kvalifikatsioonide süsteemi radikaalselt muutnud. kokkuvõtteks, tõhusalt tuleb tegutseda kõikidel tasanditel, Euroopal on vaja investeerida Euroopa tasandil, aga ka liikmesriikide tasandil ja komisjon on valmis selles liikmesriike toetama selleks, et investeeringuid fokusseerida ja selleks, et tõhusalt tööd teha ja asjakohaste, asjakohase ja oskuste strateegiaga. ja ma loodan, et äh, arutelu kaudu jõuavad, äh, jõuab see sõnum ka teie parlamentidesse, kuna lõppude lõpuks on see liikmesriikide äh, vastutus, liikmesriikide ülesanne, et oskuste strateegia oleks edukas, aitäh! Thank you very much, Mr Schmidt for aitäh härra Schmidtile teie sõnavõtu eest ja mul on hea meel, et te toetasite meid eile ja täna ka komisjonides, nii et suur tänu ja teiseks eh, saab sõna sissejuhatavaks eh, sõnavõtuks daam Soomest, Merja Küllönen. tema on eh, suures komisjonis aseesimees Soome parlamendis, nii et palun, proua Küllönen, sõna on teil. Thank you. suur tänu lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt suur aitäh kõikidele korraldajatele tänase ürituse korraldamise eest. mul on rõõm jagada teiega mõtteid Soomest, mis loodetavasti on heaks aluseks edasistele aruteludele meid ümbritseb neljas tööstusrevolutsioon revolutsioon, mida iseloomustab digitaliseerimine, üleilmastumine, keskkonnasõbraliku poliitilise tegevuse väljatöötamine, mida on vaja selleks, et kliimamuutust kontrolli all hoida ning selle mõjusid äh, leevendada. digitaliseerimine muudab meie elu kergemaks, tekib äh, tekitab uusi töökohti kõikides eluvaldkondades, uut sorti töökohti, sealhulgas ka hariduse valdkonnas, ning ma arvan, et me võime tõesti öelda, et kogu maailm on meie kätes, isegi väikesed ettevõtted saavad pakkuda oma tooteid, oma teenuseid äh, kogu maailmas selle suurepärase arengu negatiivseks küljeks on see, et nõndanimetatud traditsioonilised töökohad on kadumas, paljud inimesed tunnevad seetõttu, et nende töökohad on kadumas või töökohad on üldse kadumas. see, kes nendest muutustest kasu saab, sõltub suures osas sellest, kuidas haridussüsteem aitab inimestele arendada välja asjakohaseid oskusi ning äh, toetada neid oskusi, me peame vaatama, mis juhtub teenuste sektoris, energia, ehitussektoris ja nii edasi. me peame muutma oma haridussüsteemi, sest töökohti tuleb ka tulevikus, aga milliseid töökohti? kas meie haridussüsteem on piisavalt paindlik, avatud, valmis tegudeks? kas meie poliitikutena oleme tegudeks valmis? ma loodan, et teil on nii palju aega, et te saate vaadata Soome parlamendi kodulehekülge ja meie äh, tulevikuuuringut kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahe tuhande kolmekümne seitsmenda aastani. me oleme uurinud välja, mis on sada kõige te-, paljulubavamat tehnoloogiat äh, ja millised võiksid olla kakssada äh, tuleviku töökohta. tegemist on üsnagi po-, Äh, rabava raportiga, mis näitab, et siis, kui me arukalt toimime oma haridussüsteemis, siis äh, leiame rohkem uusi võimalusi kui need võimalused, mis meil minevikust on kaasa tulnud ja mis on kadumas. tehnoloogia on äh, kiirem kui uuringud, kui õpingud ja meie poliitikud, siis tavaliselt, kui haridus on omandatud, on maailm juba muutunud tehnoloogia muutus kiireneb iga aastaga, uued teadusuuringud vananevad äh, kiiresti. nii et äh, poliitikud, poliitikutel peab olema julgust heita pilgud tulevikku ning äh, tagada toimiva haridussüsteemi pidev areng, nii et haridussüsteem vastaks maailma vajadustele ja iseäranis tööturu vajadustele kui midagi uut on tulekul, siis tavaliselt kõige keerulisem on muuta mõtteviisi. muuta seda, mis on meil kahe kõrva vahel. tavaliselt me ütleme, et meile poliitikutele on see kõige keerulisem me oleme asju teinud äh, ühtemoodi, kogu aeg oleme asju teinud nii, miks peaks seda nüüd korraga muutma hakkama, mõtleme me. nii et äh, mida tuleks muuta, mida tuleks teha Soomes? meil on vaja lühikesi ja spetsiaalseid kursusi, mis on asjakohased ja mis on mõeldud täiskasvanutele, kellel pole vajalikke oskusi. Need kursused peavad olema ka nendele inimestele suunatud, keda tehnoloogia revolutsioon kõige rohkem puudutab, rohkem kursusi naistele, meestele, töö, tööjõule, kes vajavad uusi oskusi. me peame muutma finantsstiimulite süsteeme, et haridussüsteemi kasutataks tõhusalt ning arukalt me rahastame praegu midagi uut, midagi, mis toob häid tulemusi tööturul või siis äh, tahame me pakkuda hoopis lihtsalt haridust, et inimestel oleks vähemalt mingigi haridus, ilma et me vaataksime ringi ümbritsevas maailmas äh, ning uuriksime seda, mida on tõesti vaja ning äh, millist, millised on näiteks tööstusvaldkonna vajadused. me peame üles ehitama tugeva mehhanismi selleks, et kasutada oskuste prognoosimise mehhanismi ka meie poliitilistes otsustes, me peame teadma seda, mida muuta, mida teha ja tulevikku suunatud karjäärinõustamine, hädavajalik. meil on vaja ühtset kontaktpunkti, kerget juurdepääsu, paremat teavitussüsteemi tööturu kohta. näiteks äh, online infoportaalid, kust inimesed saavad kogu vajaliku info kiiresti, avatult. meil on vaja uuringuid ja koolitusi parema halduse kohta, kindlasti on seda vaja. seda on vaja kõikidel tasanditel ja ka liidrid peavad olema tulevikuks valmis. meil on vaja ka tulevikuanalüüse, kus osalevad kõik äh, tasandid, poliitikud, vabaühendused, ettevõtted ja nii edasi. samuti peame me suurendama oma ühiskonna kaasavust. Soome valitsus on hiljuti teatanud, et koolikohustuslikku aega äh, muudetakse, et äh, noored, noori surutakse, noori marganise-, mar-, marginaliseeritakse, ju nüüd on juurdepääs keskharidusele kergem, see on olnud kal-, liiga kallis paljudele peredele, tasuta õppematerjal, tasuta raamatud, kõik need on head algatused. ja ma arvan, et praegu on õige aeg ja õige sõnum selle sõnavõtu lõpetamiseks, olgu meie tänane arutelu hea, konstruktiivne, meie arutelud elavad ning õppigem teineteiselt. me ei pea kõik tegema samu vigu. me peaksime alati otsima üles, kes on kõige edukam ja võtma nendest eeskuju oma, võtma nendest eeskuju oma igapäevases elus. tulevik ei jää tulemata, kuid ärge muretsege, põhiasjad jäävad paika ja me tuleme toime kõikide muutustega, kui oleme valmis suunama pilgud tulevikku ning tegutsema ühiselt ning arukalt Euroopas ning ka liikmesriikides, aitäh! Thank you very much uh,, Mrs Killonen. suur tänu, proua Küllonen. järgmisena saab sõna härra Ante Babic Horvaatia parlamendist, kes on tööturu ning sot-, tööturu osapoolte sotsiaalpartnerluse komisjonist, palun, härra Babis. suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, äh, suur tänu, härra Maras, austatud proua Šarantšova, austatud ähm, parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, jätkaksin nüüd oma emakeeles, horvaatia keeles. mul on suur au täna teie ees kõneleda ja rääkida sellel tähtsal teemal, nimelt milliseid töökohti ja milliseid oskusi on vaja selleks, et toetada Euroopa majanduse kestlikku arengut tänases väljakutseterohkes maailmas. tehnoloogia areng, üleilmastumine, demograafilised muutused, vananev rahvastik, kõik Need tegurid on mõjutanud meie ühiskonna erinevaid aspekte, tööturgu kahtlemata. uue ajastuga käivad kaasas uued trendid, uus tehnoloogia, internet, robootika, virtuaalreaalsus, tehisintellekt, kõik need tegurid on muutnud maailma meie ümber, meie eluviisi, meie koostööd, meie töökeskkonda, meie ühiskonna suhteid. Need Äh, muutuvad praegugi nii erasektoris kui elusektoris Euroopas, sealhulgas ka Horvaatias, on selle protsessiga kaasnenud üha suurem nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele kõikides majandussektorites, lisaks ametlikule kooliharidusele soovitakse tööturul näha ka täiendavaid oskusi, nii üldoskusi, kuid ka digitaaloskusi, digitaalset kirjaoskust ning neid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, millele viitas härra Schmidt. ainult uuenev konkurentsivõimeline tööjõud saab tõugata hoo sisse meie majanduskasvule. seetõttu ma arvan, et investeeringud kvaliteetsesse haridusse ning koolitus on möödapääsmatud. me peame investeerima sihipärasesse tööturupoliitikasse, elukestvasse õppesse, karjäärinõustamisse, selleks et olla tulevaste väljakutsete kõrgusel. esimene samm sellel teel on kohandada meie haridussüsteemid nii, et sinna oleks kaasatud ennekõike ka need töökohad, mida, mille järele on suur nõudlus meie tööturgudel. ja sama rääkis ka meie Soome kolleeg partnerlussuhted haridussüsteemi ning tööturu vahel on seetõttu äärmiselt olulised. samuti peab äh, olema koostöö tööturu osapoolte vahel tihe, tööturu osapooled peaksid ühiselt äh, pead kokku panema ning ühiselt rakendama tööturupoliitikat. majanduskasvu vajadus, paindlikkuse vajadus, kiire reaktsioonisuutlikkus väljakutsetele, äh, järe, elukestev õpe ning oskuste omandamine on need asjaolud, mida on vaja selleks, et muutustega kohaneda ja teha seda edukalt tööjõu pidev harimine toob kaasa suurema konkurentsivõime ning parema töökoha saamise võimaluse. hari-, haridusse on sel moel panustatud ähm, Horvaatias üsna killustatult, mõnikord äh, korrates äh, juba erinevate sidusrühmade tehtud panuseid äh, ja samuti sidusrühmade ja tööhõive, tööturu vahelised ähm, sidemed ei ole olnud piisavalt head, seetõttu oleme teinud oma algatuse, äh, kus osalevad ministeeriumid, riigiasutused, ametid äh, ning äh, tööturu osapooled ametiühingud, tööandjaorganisatsioonid, kaubanduskojad, samuti ka ülikoolid ning ametiorganisatsioonid. kõik see moodustab foorumi, mille ülesandeks on pakkuda elukestvat karjäärinõustamist, suuniseid tööturu ning sotsiaalpoliitika väljakujunemiseks. meie foorumit on välja toodud kui ühte headest tavadest, mille eeskuju järgida Euroopa tasandil lisaks elukestvale õppele hariduses tuleb investeerida ka sellesse, et töökohad oleksid kestlikud ning kvaliteetsed, ettevõtlust tuleb edendada, tuleb investeerida oskuste arendamisse, nii noorte kui ka vanemate töötajate oskustesse, töötute oskuste arendamisse, ja nende oskuste arendamisse, kelle sektoris olud muutuvad, kuna ühiskond muutub kiiresti. demograafilised näitajad ning Euroopa äh, rahvastik vananeb seetõttu on meil rohkem vanemat tööjõudu, kelle oskusi tuleb ajakohastada. me peame samuti pakkuma neile stiimuleid, et nad siiski jääksid tööturule, et nad oleksid mentoriteks noorematele ja et nende oskused ei jääks kasutamata. selles kontekstis on Horvaatia Vabariik muutnud oma pensionikindlustusseadust, et pensionärid saaksid jätkata tööd ka pärast pensioniea saabumist Horvaatia vabariigis võivad äh, pensionärid nüüd äh, töötada pärast pensionile minekut äh, neli tundi päevas. loomulikult uued oskused, oskuste ajakohastamine, ümberõpe on väga olulised ja see valdkond kuulub kõikide sidusrühmade vastutusvaldkonda tegelikult. siin on olulised nii riigiasutused, tööandjad kui ka töövõtjad ja nagu, ja, ja samuti ka komisjon, nagu mainis härra Schmidtki. pean omalt poolt toonitama, et avaliku sektori otsustav roll haridussüsteemide arendamises ning kohandamises äh, on äh, äärmiselt oluline, avalik sektor peab tagama, et meil on sobiv toetussüsteem, et on olemas finantsilised ja mittefinantsilised stiimulid oskuste arendamiseks. Horvaatia eesistuja tervitab selles mõttes eh, Euroopa Komisjoni algatusi oskuste tegevuskavaga seoses ning eh, noorte tagatisega seoses. me toetame uuenduslikku lahendusi, mis aitavad kõikide põlvkondade inimestel oma karjääre kujundada ning hallata Horvaatia on üks noorimatest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning me oleme Euroopa algatustest väga palju kasu saanud, näiteks noorte tagatisest. oma sõnavõtu lõpetuseks tahaksin toonitada, et olen veendunud, et Euroopa tasandil kõik liikmesriigid peaksid jätkama investeeringuid nendesse vahenditesse, mis võimaldavad meil prognoosida tööturu tulevasi vajadusi äh, ning äh, sellistesse vahenditesse, mis aitavad meil olemasolevaid pädevusi ning oskusi tõhusamaks ning äh, ajakohasemaks muuta. kõigil peavad, peab olema juurdepääs õigeaegsele ning kohandatud toetusele, sealhulgas koolitusele, mis parandab nende võimalusi saada paremat töökohta või alustada ettevõtlusega. suur tänu tähelepanu eest! And... Uh, suur aitäh teile! järgmisena saab sõna Claudia Miller Saksa parlamendist, ta on majandus- ja energiakomisjoni liige, teil on nüüd sõna suur aitäh teile, eh, aseesimees, aitäh, et mulle sõna andsite kuid et mitte, et ennast äh, eh, segadusse ajada, räägin saksa keelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit äh... austatud daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin ühe märkuse teha. kui Saksamaa taasühendati, siis järsku oli üleminek väga ootamatu uutele äh, uute liidumaade kodanikele, mitte ainult ühiskondlikult, aga ka ametialaselt. mitmed töökohad olid täiesti tundmatud uues taasühendatud riigis ja paljud inimesed tundsid järsku või seisid selle küsimuse ees, kuidas nad peaksid edasi käituma, millist täiendusõpet nad peaksid millise täiendusõppe poole pöörduma ja paljud ei saanud sellega hakkama. Need uued muutused ei tule nii järsku, need on juba praegu teada, digitaliseerimine, kliimakriis ja nagu siin juba väga kenasti öeldi, demograafiline muutus. me näeme, millised need muutused on ja seepärast eh, saame meie oma haridust ja täiendõpet vastavalt muuta. Saksamaal eh, on praegu väga äh, Eh, väga erinevad arvamused eh, ja meelestatused edasiõppe vallas, kaks kolmandikku kõikidest edasiõppijatest või täiendõppijatest eh, on, on ametialased, on töökohapõhised ja väikesed ettevõtted seisavad seega suurte probleemide ees tavaliselt ei õnnestu neil neid toetusi maksta ja eh, siis täiendõpet eh, pakkida, pakkuda. ka see, kui haritud inimesed on, eh, sellel on suur mõju sellele, kui palju edasi õpitakse, kuuskümmend kaheksa protsenti nendest, kellel on mingisugune rakenduskõrgkooli või ülikooli haridus eh, osalevad täiendõppes, nelikümmend kuus protsenti kutseharidusega inimestest osalevad täiendõppes ja vaid kolmkümmend neli protsenti ilma igasuguse edasise hariduseta inimestest osalevad täiendõppes. ja selle probleemiga tuleb tegeleda ja ütlen ka, et Saksamaal ei vastuta hariduse eest eh, mitte riik, vaid see kuulub hoopiski liidumaade pädevusvaldkonda ja sellepärast on meie süsteem väga killustunud, kulud on väga erinevad, tihtipeale ei ole täiesti tasuta igasugune õppimine, meil on kombineeritud õpe, on võimalik õpet kombineerida tööga ettevõttes, meil on selline süsteem ja toetused tihtipeale on väiksemad kui see, kui palju on võimalik näiteks alampalgaga teenida. nii et seisame praegu selle küsimuse ees, kuidas tagada see, et igal inimesel oleks võimalik täiendusõppes osaleda. hiljuti rääkisime Saksa parlamendis Bundestagis sellest teemast. Saksamaal on selline toetus, mida nimetatakse BAföG-iks. seda makstakse siis kõrgkooli ajal, aga tahetakse, et ka täiendusõppe, edasiõppe puhul oleks tasakaal suurem, et need, kes osalevad täiendusõppes näiteks, saaksid toetusi, millega oleks võimalik katta elatuskulud ja et meil ei oleks mingeid takistusi sellel teel, et osaleda sellises õppes väga kenasti toodi välja sellise one-stop shopi või ühtse kontaktpunkti mõte, ka meie arutleme selle üle. Need, kellel tööd üldse ei ole, sellel on olemas selline kontaktpunkt, pöördutakse tööametitesse või siis töötukassadesse, aga Need ametid vastutavad vaid nende inimeste eest, kes on parajasti töötud. küsimus seisneb selles, kuidas kasutada neid teadmisi ja kuidas edendada inimeste teadmisi, kes on tegelikult tööturul aktiivsed. seal tuleks igasugune stigmatiseerimine kaotada, inimesed peaksid saama vabalt öelda, et nad vajavad täiendusõpet. siis arutame me ka seda, millised võimalused on inimestel võtta aega töölt, võtta ennast vabaks, suuremates ettevõtetes on see võimalik täiendõppeks, aga ettevõttele peab see siis olema kuidagi kasulik. samal ajal, kui me räägime nendest teemadest, tuleb silmas pidada ka meie ametialasid üleüldiselt, kas see, mida õpetatakse, on ka praegu veel aktuaalne? see, et õpe vastaks vajadustele, on teema, mida arutatakse, kui uusi õppekavasid välja arutat-, välja arendatakse, aga ka praegu kehtivad õppekavad, see on oluline küsimus, Soome kolleeg rääkis siin kaasavusest, ka see on midagi, mida edasi õppe või täiendusõppe käigus arutada, tuleks eh, selle tava, eh, tavakorra puhul kaasata võimalikult paljusid. eriti tuleks eh, vaadata ka naiste olukorda, seda me ei tee piisavalt palju, paljude erialade puhul ka seal tuleks see selgelt välja tuua, et, et poolt meie rahvastikust eh, tihtipeale pool jäetakse välja nendest lahendustest. seda, sellega ei ole võimalik probleeme lahendada. täna ennenõul, õnnelõunal räägiti juba sellest, et kogu rahvastiku vajadusi tuleb arvesse võtta, kui me seda ei tee, siis ka Euroopa Liit muutub kõigi jaoks problemaatiliseks, inimesed eemalduvad siis eh, liidust, kui kõik näevad, et eh, maailm on üha digitaalsem, siis peame kõik inimesed kaasama oma edasises tegevuses, aitäh! suur aitäh teile, proua Miller! nüüd eh, algab koosoleku teine osa ehk siis toimub mõttevahetus liikmesriikide parlamentide liikmetega ja äh, kõigepealt annan sõna äh, asepresident Hansovale, et ta meie tegevust äh, juhataks. suur aitäh, härra Maras! tänan kõiki paneeli liikmeid nende sissejuhatavate märkuste eest, kindlasti tekitas see palju mõtteid arvamusi enne arutelu äh, alvamist tahaksime teile meenutada, et saate kasutada oma sinist kaarti, kui soovite sõna küsida. ning teen kõik, mis suudan, et võimalikult paljud saaks aruteludes äh, osaleda, kuid meenutaksin teile siiski seda, et ei tohi rääkida üle kolme minuti. nüüd on äh, mul äh, nüüd esimene kõneleja, kelleks on härra Petri Saksamaalt suur tänu, hea asepresident, mulle sõna andmast. mina olen Saksamaalt sellisest piirkonnast, härra Schmidt teab seda piirkonda, Saarland, juba viisteist aastat eh, peame me tegelema struktuurimuutustega, see on põlvkondadeülene ülesanne, inimesed peavad ümber õppima, täiesti uues suunas liikuma, aga sellegipoolest, nagu proua Müller ütles, ei ole olukord meie ju, meie juures kuigi palju parem, sugudevaheline tasakaalustamatus meil valitseb, seda näeb kindlasti ka ka pensionile jäädes see, et vanadusvaesus on peamiselt midagi, millega naised peavad tegelema elukestev õpe loomulikult on üks nendest meetmetest, mis oleks siin kasulik töö elu ja töömaailm, nagu te ütlesite, muutub praegu eh, tugevalt ja kui eh, kõik eh, need ehm, tööstusmuutused, need kõik, meie kaevandamise lõpetamine ja nii edasi, see kõik on kaasa toonud suured muutused ja seepärast on minu hinnangul oluline, et töötajate, töötajate töötajad peaksid silmas pidama seda, et töötajatel oleks võimalik eh, kasutada, eh, kasutada kõiki võimalusi. Saksamaal sõlmitakse kollektiivlepinguid eh, ja sinna võiks sisse kirjutada vastava klausli. poliitiline debatt on Saksamaal samuti sel teemal praegu käimas, minu erakond, sotsiaaldemokraadid, selle tõstatasid, et kes et kui näiteks kolmeaastane täiendõppeprogramm eh, on midagi, mida pakutakse, siis kaksteist eh, päeva aastas on midagi, mida tööandja võib-olla pakub selleks. nii et eh, tööandjad peaksid tõepoolest ka toetama töötajaid ja see on riigi ülesanne, vastavad raamtingimused ja mudelid luua selleks, et oleks võimalik pakkuda töötajatele võimalusi, mis oleksid eh, vastavad nende tingimustele, nende vajadustele ja ka oleks, ja see kõik oleks sugude vahel tasakaalus tasakaalus. ja Euroopa tasandil tuleb samuti seda teemat arutleda, kuidas eh, Euroopa raamistik paika panna ja ükski riik ei saa seda teha üksi, Euroopa tasandil tuleb samuti neid teemasid arutada ja seepärast on siin komisjoni suunised olulised, et mingi minimaalne raamistik tuleb paika panna, aitäh. suur aitäh teile, härra Petri. järgmisena saab sõna härra Starovitš äh, Sloveeniast. suur aitäh. ma räägin sloveenia keeles seda keelt räägivad kaks miljonit inimest. tere õhtust kõigile! olen väga rahul sellega, et komisjoni üks uutest prioriteetidest on äh, just keskenduda sotsiaalsambale. see muudab Euroopa solidaarsemaks ja õiglasemaks, samuti ka integreeritumaks peale selle tahaksin rääkida ka sellest, kui oluline on sotsiaalne komponent meie majandusmudelis. oluline on eh, Euroopat tugevdada, mis on ometi maailma kõige tugevam majanduspiirkond. otse, OECD-l on samuti oluline roll, sest eh, ta aitab välja kujundada uut lähenemist majandusprobleemidele kasutades ära majandusandmeid, mis aitavad praegu äh, selles keerulises äh, ajahetkes äh, majandust, tööturgu paremini mõista. meil on vaja uut lähenemist, meil on vaja uusi mudeleid, meil on vaja uusi definitsioone poliitika väljatöötamisel, mis võtab keskmeks kodaniku ja kodaniku heaolu peale selle on olulised ka digiandmed, on vaja luua ka kaasavad, eh, kaasavad ehm, arenguraamistikud. Sloveenia toetab eh, sellist lähenemist eh, ning oleme selle programmi toetajate rühmituse eesotsas. meie soovime meil on tegelikult aeg-ajalt keeruline leida töökohti äh, erivajadustega inimestega jaoks, seda äh, olukorda peab muutma, peame suutma ka oma pädevusi muuta. meil on vaja toimivat turmu, turgu, kuid me uskusime, et turg suudab kõike reguleerida, kuid äh, see pole tõsi mina üheksakümnendatel aastatel juba mõtlesin selliste plaanide peale, kuid mulle öeldi sel ajal, et äh, selline asi pole võimalik. oluline on uurida meie institutsioone, meie süsteeme, et leida reaalseid lahendusi, mis äh, muudaks sotsiaalsed institutsioonid tõhusamaks ja Euroopa stabiilsemaks. kuuskümmend viis protsenti koolilastest, kui nad kooli lõpetavad, hakkavad nad tegema tööd, mida meie praegu ei suuda ettegi kujutada. suur aitäh! järgmisena Eh, saab sõna proua Kretsu Rumeeniast. Mm, suur aitäh, kallid sõbrad, oluline on teineteise kogemustest õppida, kuid eh, praegusel hetkel on meil väga raske ette kujutada, äh, milliseid kogemusi võiks vaja olla. Äh, neljas tööstusrevolutsioon läheb edasi meie nõusolekuga või ilma selleta. et äh, see ei, ta ei huvita töö, täielikult tööjõuhõivest, eelarvevahenditest, hariduse finantseerimisest või eraelu kaitsmisest. see ei ole tema kohustus, vaid meie kohustus peale selle pole, ei ole meil mingisugust digitaalset suveräänsust, sest need, kes serverit kontrollivad, kontrollivad meie meelsust, mida me nägime ka referendumite ja parlamendivalimiste ajal. robotid ja arvutid äh, äh, asendavad aina rohkem inimesi äh, aina rohkemate töökohtade peal igaüks äh, soovib äh, pikaajalist äh, stabiilset töökohta ning soovime piire, et kapital jääks koha peale, kuid digitaalne reaalsus on hoopis midagi muud, meil on vaja uusi innovaatilisi vahendeid, meil on vaja globaalseid reegleid ja makse ja me soovime ka tegelikult toimivaid piire. praegusel hetkel ei, poliitilist äh, tahet ei ole ja võimekust ka mitte. peame mõtlema selle peale, kontroll ei ole alati tõhus, kuid võiksime alustada inimeste väestamisest, hari-, haridus, haridus, haridus, nagu öeldi mitte ainult lastele, mitte ainult noortele, pika elukestev õpe, et kohandada, et alustada uut tegevust, see on kõige eh, kestvam ja poliitiliselt tõhus meede, kuid see tähendab, et me muudame oma prioriteete eelarve küsimustes ja seda praegu ja mitte kümne või kahekümne aasta pärast. Thank you very much and the next speaker. aitäh. järgmisena saab sõna proua Makra eh, Horvaatiast. suur aitäh. tahaksin tervitada kõiki kolleege me kõik oleme teadlikud sellest, et Euroopa tööstus peab äh, digitaalrevolutsioonis konkurentsivõimlemiseks jääma. Äh, ning koolitus aitab digitaalmaailma siseneda. Äh, me ei saa rääkida tõelisest digitaalrevolutsioonist seni, kuni oskused ei ole piisavalt head. aga head oskused loovad töökohti ja ka võimalusi kõigi Euroopa kodanike jaoks. kuid pädevuste puudus praegusel hetkel juba piirab Euroopa kasvu peame saavutama seda, et eurooplastel on selline töökoht, mida nad väärt on peame andma ettevõtetele võimaluse et nad äh, saaks ära kasutada kõiki neid andeid, kes digitaalmaailmas äh, tegutsevad. kuid õnnetuseks Euroopas ei ole piisavalt oskusi, seega me ei saa garanteerida digitaalsete oskuste levikut kõikidesse valdkondadesse noored, viieteist kuni kahekümne nelja aastased on kõigest kakskümmend protsenti Euroopa elanikest. ning näeme ka, et teised tööturul tegutsevad isikud on väga nõrkade digitaalsete oskustega, sest ei ei piisa ainult sellest, kui tööd anname noortele ainult kuid noori peab samuti aitama erinevate koolitusprogrammide, stipendiumite ja muude vahenditega. peame ka äh, tööturu ümberkujundamise peale mõtlema, kasutades kõiki võimalusi äh, selleks et meil oleks rohkem töökohti, et me oleks rohkem äh, Eh, konkurentsivõimelised. peab ütlema ka seda, et kommunikatsioonitehnoloogiatega seotud töökohad eh, peavad andma võimalusi nii meestele kui naistele. oleme kuulnud, et eh, naiste probleemiks on madalad palgad ja, ja madalad pensionid. meil on vaja suuremaid palku ning paindlikumaid tööaegu, et võimaldada töö ja eraelu ühildamist peale selle äh, erinevate tööprotsesside digitaliseerimine vajab äh, uute oskuste ja pädevuste omandamist, see garanteerib meile progressi ja tööhõive nii äh, erasektoris kui avalikus sektoris, aitäh. And the next speaker, Mrs Kutra Kukuma from Cyprus, the floor is yours η κατάσταση των εργαζομένων στην κύπρο είναι ανησυχητική και αντανακλά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλουν olukord Küprosel on väga murettekitav ja see näitab, milliseid hirmsaid neoliberaalseid poliitikaid kasutatakse Euroopas. kõige rohkem on osalise tööajaga töökohti, suur osa töötajatest ei äh, äh, saa oma mingit äh, kaitset. ning mm, praegune ka,, praegu riik enam ei kaitse ning pensionärid elavad aina keerulisemas olukorras. peale selle on meil vaja ka indikaatoreid sotsiaalsambas peame nägema, kui paljud inimesed elavad allpool vaesuspiiri. meil on vaja teada ka, kui paljud inimesed ei osale koolitustel või elukaits-, elukestval õppel või on jäänud välja tööturult. näeme, et et vaestunud töötajate arv on väga suur. mina arvan, et miinimumpalk Euroopa tasandil on kahe teraga mõõks, võib olla Trooja hobune, et äh, kollektiivlepetest lahti saada ning peale selle äh, võrdsustab see ka palgad konkurentsivõimega ning sellest ka minu küsimus, mida me tahame? kas äh, konkurentsivõimet või väärikat elu kõigi töötajate jaoks? meil on vaja ka eh, uut raamistikku, uute töö, eh, tööviiside jaoks, eh, et oleks miinimumtöö tingimused garanteeritud ka neile, kes kollektiivlepetes ei osale. meil on vaja ka jälgimismehhanisme, see on äh, Äh, äh, see on absoluutselt hädavajalik, et garanteerida selliseid töövõtulepinguid, mis äh, austaks ka, austatakse põhiõigusi ning tahaksin öelda ka midagi selle kohta, mida ütles volinik, öeldakse, et igavesed töökohad kaovad ära ja et inimesed vahetavad töökohti tulevikus umbes kümme korda ning räägitakse ka pensionäridest, kes tööturule tagasi tulevad ja ilmselt siis ka sellest, et pensioniiga aina kasvab. oleme kuulnud äh, siin ka sellest, kuidas elukestvast õppest räägitakse ja nii edasi. no tore, kui on, kui on olemas elukestev õpe seda tunti juba Vanas-Kreekas, kuid üks asi on elukestev õpe ja teine asi on see, kui peab kogu aeg ühe koha pealt teise koha peale tööle minema. Thank you very much, the next speaker on my list. järgmisena saab sõna äh,, saab sõna härra Dušek Horvaatiast. suur aitäh. asepresident, kolleegid kui räägime sellest olulisest teemast äh, ja praegustest väljakutsetest, äh, ei tohi me unustada seda, et Euroopas on tohutu demograafiline kriis hmm.. ehk siis iga põlvkond on kakskümmend viis protsenti väiksem kui eelnev põlvkond ning tööturg, tööturul on tihtipeale raske ühendada eh, töö ja eraelu. mõnedes riikides töötatakse pühapäeval, aga kui pühapäeviti on eh, lasteaiad kinni, mida siis edasi teha? ja rääkides eh, lasteaedadest on probleemiks ka see, et lasteaiad on äh, tohutult kaua lahti, terved päevad, see tekitab äh, diskrimineerimist, äh, sest tihtipeale naised valivad selliseid töökohti, mis võimaldavad neil laste eest hoolitseda. ja töötajad ei soovi, tööandjad ei soovi lastega peredele tööd anda, eh, sest lihtsam on eh, valida selline töötaja, kellel lapsi pole. töötajad eh, peavad olema teadlikud võimalusest ühendada töö ja eraelu, peame garanteerima, et sündimus suureneks, ettevõtetel peavad olema olemas ka meetmed selles osas, näiteks peaks olema võimalik garanteerida eh, paindlikuma tööaega, võimaldada kodus töötamist ja nii edasi. peale selle on äh, vaja ka finantseerida Euroopa fondide abiga, mis äh, need meetmed äh, aitaks kasutusele võtta, mis aitaks just eriti noori peresid. suur aitäh. järgmisena saab sõna proua Sikkut Eestist. Thank you uh,. Undoubtedly skills anticipation, more information on upskilling and re- loomulikult äh, on äh, igasugused kursused, äh, veebikursused ning õpe väljaspool koole aitavad kaasa muutustele ühiskonnas, mida meil vaja on. ning see toob meid rohelisse digitaalsesse tulevikku kuid ma rõhutaks vajadust inimeste mõtteviisi muuta, nagu ütles volinik Schmidt. oleme näinud, et ähm, e, et oskused on inimeste jaoks võimalusest nende mm, töö ja palga parandamiseks. kõrgema ja haridusega inimesed äh, osalevad rohkem elukestvas õppes, kui eh, madala haridustasemesega inimesed, siis tuleb neid motiveerida selleks, et nad tuleks koolitussüsteemi juurde tagasi, näiteks Eestis eh, üritatakse kaasata varakult koolist lahkunud eh, inimesi Eh, oleme saavutanud seda, et nad omandavad uusi oskusi töökohtadel, Youtube'ist või vanematelt või õpivad ise, kuid nad ei eh, näe ennast õppijatena ning eh, kõik, kõik need, need kampaaniad, mis kutsuvad üles uusi mm, oskusi omandama, nad ei pane neid tähele sest äh, ja nad ei näe, et nad on selliste programmide äh, osalistena, neil on halvad kogemused äh, kooli ja õppimisega, nii et meil on vaja teistsugust lähenemist, et tuua inimesed, kellel on uusi oskusi, uusi teadmisi kõige rohkem vaja, et nad ähm, tuleks kaasa, eh, nad saaks aru, et kuigi minevikukogemused võivad olla halvad, ei tähenda see seda, et nad ei ole võimelised uusi oskusi omandama või et programmid eh, ei pea neid eh, arvesse võtma, nii et inimeste meelsust ja mõtteviisi tuleks muuta ja see tooks meid ka digitaalse maailma tikamat tööjõu juurde. Thank you very much, the next speaker is uh.... aitäh, siis härra Piris Hispaaniast. suur aitäh teile, ma räägin hispaania keeles mul on kaks last, äh, kaheksa ja kaheteistaastane, ma olen veendunud selles, et kui nad tööle lähevad, siis äh, teevad nad tööd, mida praegu olemaski pole, olen täiesti veendunud selles, et kui nad räägivad mingist traditsioonilisest töökohast, äh, mille nad tahaks tulevikus teha, siis tulevikus seda kohta pole enam olemaski. siin on räägitud korduvalt äh, tulevastest töökohtadest ja kuidas äh, kohaldame äh, tööturgu ähm, ja õpet äh, Eh, suurte muutustega, mis toimuvad ja vastuseid on väga mitmesuguseid, näiteks kuidas stimuleerida inimesi, et eh, nad eh, töö, et oleks, läheks õppima tagasi, meil oleks vaja võib-olla kahese koolitussüsteemi juurde, ehk siis et eh, eh, et oleks noortel võimalik teeb lisaks teooriale ka praktikasse ellu viia kõike seda, mida nad õpivad. Extremaduras me tegime seda juba kaks tuhat neliteist ja see toimis seal väga hästi. mina olen hispaanlane, kus on Euro Euroopa kõrgeimad töötustasemed, eriti noorte seas. statistika ütleb, et meie noored on kõige parema haridusega Hispaania ajaloos, kuid samas eh, on suur erinevus sellest, mida otsivad tööandjad ja seda, mida noored eh, õpivad Eh, noored on haritud, aga neil ei ole oh-, oskusi, mida otsitakse. näiteks erinevad digitaalsed oskused, eh, neljas tööstusrevolutsioon on juba käes. me peame oma eh, noortele selgeks õpetama sellised kontseptsioonid, mis aitaks neid tulevikus ning mis aitaks praegustele väljakutsetele vastu tulla nii Hispaanias kui Euroopas. peame koolitama oma noori andma neile sellised oskused, mis muudaks nad atraktiivseks ettevõtetele kogu maailmas ja eh, mis tähendaks ka seda, et eh, nende, et keeled oleks nende hariduses väga eh, tähtsad. peame olema julged, peame panustama sellesse, et noored tuleks, läheks tööturule nii teoreetiliste kui praktiliste oskustega, et Euroopa eh, kaks tuhat kakskümmend eh, oleks see, mis aitaks eh, uusi töökohti välja kujundada, meil on vaja teha praegu juba tööd, et digitaalne lõhe ei tooks kaasa veelgi suurema erisused noorte vahel erinevates riikides. peame muutma ettevõtetele eh, võima-, uusi võimalusi, et nad annaks ka meie noortele uusi võimalusi, aitäh! Muchas gracias y vamos a continuar con otro diputado de España, señor Sanchez, por favor. järgmisena saab sõna härra Sanchez, kes on samuti Hispaaniast. mina räägin hispaania keeles. minu poliitiline partei Vox, äh, äärmus parempoolne äh, partei Hispaaniast leiab, et haridus ei ole ainult majandusküsimused, vaid äh, ka inimväärikusega seotud ning sellega seoses on valitsejad see peavad tegema kõik selleks, et eh, haridus oleks võimalikult hea, et inimene saaks oma isiksuse välja kujundada ning leiame, et arvesse tuleb võtta seda, mis on eh, üldharidus eh, koolides ja keskkoolides näiteks äh, see sellisel kujul, nagu see on olemas äh, Prantsusmaal, äh, võtab aluseks ühise baasi, mis võtab aluseks neli öö, ähm, valdkonda, mis ta peab, mille peavad omandama kõik koolilapsed. ehk siis riigikeele omandamine ja kultuuri Äh, omandamine, teine äh, on seotud äh, teadus, matemaatiliste ainetega, mis annaks abstraktse mõtlemisvõime ning teadmisi tehnoloogilises valdkonnas. samuti tuleks omandada mõne teise riigi või kohaliku keele omandamine Mm, ning samuti äh, tuleks omandada ka äh, digitaalsed oskused. ning sellised äh, baaselemendid aitavad ära hoida intellektuaalse vaesustumise, mille Eh, võib tekitada eh, IT-vahendite liigsene kasutamine, seda on täheldatud eriti kõige nooremate seas. võin sellest rääkida isiklikele kogemustele toetudes, olles juba kolmkümmend aastat olnud eh, õppejõud ülikoolis. see ei tähenda aga et äh, see, äh, et me räägime siin ainult mingisugusest üldkultuurist, vaid äh, see on miski, mis peaks olema lahutama osa kõigi eurooplaste haridusest. see on äärmiselt oluline, võttes arvesse, millisel ajahetkel me praegu elame. ning sellised oskused peavad peavad olema proportsioonis äh, erasektori nõudmistega, sest erasektor on just see, mis kõige rohkem tööd annab kõigis äh, liikmesriikides. ehk äh, siis neid os-, võimeid tuleb arendada, võttes arvesse ka seda, kuidas välja töötada, kuidas välja töötada kutseõpet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 vaja selgelt üle vaadata ka seda, kui palju on kutseõppijaid, kui palju üliõpilasi, sest äh, kui kutseõppijaid jääb liiga väheseks, äh, siis äh, on tööturul asjad halvasti, sellepärast et kui inimesel on ülikooli ähm, haridus, kui tal pole selle midagi peale hakata, siis mis temast saab, inimese väär-, inimväärikuse nõue, et ta oleks ülikooliharidusega, vaid et ta oleks öö, ähm, oskused ja teadmised, mida oleks ühiskonnal vaja, ning et äh, äh, inimest austataks sõltumata sellest, kas ta on kõrgharidusega või mitte. Muchas gracias and this concludes the list of aitäh! nüüd ongi kõik sõna saanud, kes seda soovisid, nii et annan sõna nüüd äh, meie Eh, sissejuhatajatele, kõnelejatele, ma arvan, et eh, kuulsime väga huvitavaid, eh, huvitavaid sõnavõtte ja ka küsimusi erinevatest Euroopa piirkondadest ja kui lubate, siis võib-olla tõstetaksin ühe teema või tooksin selle välja, see oli digirevolutsioon tööturul ja kuna komisjon avalikustas täna esimese teatise selle kohta, siis annaksingi volinik Schmidtile kõigepealt sõna selleks, et ta saaks vastata nendele küsimustele ja märkustele, aga et ta saaks ka mõned eh, oma kokkuvõtvad eh, sõnad öelda, palun. Madame euh, la présidente, vous avez raison. suur tänu Äh, jah, teil oli õigus, äh, just nimelt äh, digitaalvaldkonnas on meie suur väljakutse. digitaalrevolutsioon muudab tõenäoliselt suurema osa meie töökohtadest ja see eeldab, et me kõik investeeriksime oma teadmistesse. esimene asi, mida ma tahaksin toonitada, on see, et tuleb investeerida teadmistesse kestvasse õppesse ja see on positiivne asi, see ei ole mingisugune äh, piirang, mis on meile peale surutud, vaid uus võimalus. kõik need, kes tunnevad tõsist muret äh, ja muretsevad muidugi õigusega selle üle, milline on digitaalrevolutsiooni mõju töökohtadele. kõigile nendele ma tahaksin ma öelda, et äh, teid ei jäeta üksi. kõik vastutavad tasandid avalik tasand, äh, liikmesriigid, Euroopa Liit, aga samuti ka erasektor peavad aitama luua või parandada kestva õppe raamistikku. digitaalrevolutsioon eeldab, et me muudaksime perspektiivi, muudaksime oma vaatenurka ning äh, ka dimensioonid peavad muutuma teine asi, mis on jäänud mulle kõrva kõlama ja mis tegelikult on probleem, on see, et need, kellel on nõrgem haridus, nendesse investeeritakse vähem ja pahatihti on paraku nende töökohad, nende tööhõive kõige suuremas ohus. nii et nüüd me peame leidma ja tegelikult siin kirjeldatigi seda, me peame leidma head meetodit selleks, et need töötajad meie tööturult, need töövõtjad suunata hariduse juurde. tõsi on, et paljud nende hulgas võib-olla ei hellita helgeid mälestusi oma kooliajast, nii et tuleb uusi meetodeid rakendada selleks, et et neid harida, neid koolitada, anda neile uus tulevikuperspektiiv ning anda neile uued võimalused ja see on ka teataval määral revolutsioon, sellepärast et äh, haridusraamistikku tuleb muuta. kolmas tegevusvaldkond või tõdemus on see, et äh, pahatihti kõige vanemad töötajad kui me räägime vanematest, siis jah, see va vanem äh, algab iga aastaga üha varem, et need vanemad on need, kellesse investeeritakse kõige vähem ja see tekitab lõhesid lõhesid, digitaallõge, lõhesid ettevõtetest, sellepärast et just nimelt need inimesed äh, jäävad maha, kui nende töökoht muutub. vanus ei tohiks olla diskrimineerimise aluseks kui me räägime elukestvast õppest, siis äh, elukestev õpe peab tähendama tõesti elukestvat õpet, kogu elukestvat lõpet. ja ka pärast seda, kui on ametiaeg juba, ametielu ja karjäär juba lõppenud. me tahame ka aktiivset vananemist, mis tähendab seda, et pärast seda, kui professionaalne karjäär on möödas, peab meil olema juurdepääs äh, õppele endiselt. suhtun vägagi äh, tõsiselt sellesse teemasse ja ka soo teemasse. jah, uue tehnoloogia puhul naised äh, on ka vähem nähtavad ja samas, kui me võrdleme tüdrukute tulemusi koolis ja poiste tulemusi koolis, siis selgub, et tüdrukutel on märkimisväärselt paremad saavutused ka reaalainetes koolis. nii et äh, kui me räägime töökohtadest, Äh, siis äh, tuleb barjäärid tüdrukute teelt lammutada, meil peab olema sooline võrdõiguslikkus ja see peab olema tagatud ka digitaalmuutuste kontekstis. ja siis veel. meie ees on suur töö järgnevate aastate jooksul ja kui ma räägin järgnevatest aastatest, siis ma ei mõtle tegelikult järgnevat kahtekümmend või kolmekümmend aastat, ma mõtlen viite, kuut, võib-olla kümmet aastat, aga mitte enamat. Nende järgnevate aastate jooksul tuleb meil ümber koolitada, ümber kvalifitseerida umbes pool ja võib-olla isegi enam kui pool äh, meie palgatööjõust sada, sada kakskümmend, sada kolmkümmend miljonit inimest see on tohutu töö, tohutu panus ka finantsiliselt. ja siin on öeldud, et me ei saa, me ei tule sellega hakka, toime, kui meil ei ole avalikke vahendeid sellesse suunata, me ei saa sellega hakkama ilma investeeringuteta. tõesti, investeeringud, investeeringud teadmistesse, pädevustesse on investeeringud Äh, mis on vähemalt võrdsed sellega, mi-, mida tähendavad investeeringud tehnoloogiasse, robotitesse, masinatesse. me peame muutma mõtteviisi ka nende investeeringute puhul ettevõtetes. ja samuti peame mõtlema sellele, kuidas saab kulusid maha kanda, kuidas seda eelarves kajastada ja kuidas maksustada ja maksustamisega kaasa aidata sellele õige pea on tulemas meie uus oskuste tegevuskava, see on esimene etapp. ja loomulikult see tegevuskava tuleb seejärel, võttes arvesse kogemusi, kultuure ja edusamme või mahajäämust, jõustada ka liikmesriikides. ja arvesse tuleb võtta erinevaid kohustusi ja erinevaid piiranguid, näiteks kui me mõtleme tehisintellekti peale, siis tehisintellektid muudavad meie ettevõtteid, meie tootmisviise, sektoreid, nagu näiteks tervishoiusektor, ameteid, meditsiinisektoris, kõik see toimub praegu meie ümber. me peame olema valmis sel-, nendeks muutusteks. peame olema valmis äh, täna ja me peame valmistuma äh, kindlustundega, mitte hirmutundega on vaja usaldust, paljud töökohad tõesti muutuvad, aga need töökohad muutuvad ja muutuvad paremaks. vähem raskusi, vähem kordavat tööd, monotoonset tööd, jätkem monotoonne töö masinatele ning püüdkem siis ise saada kasu sellest, mida inimesed oskavad paremini teha, nimelt loomingulisus, empaatia äh, ja koostöö see on suur töö Euroopa jaoks, suur ettevõtmine ja see on meie tulevik. nii nagu ma täna teile ütlesin, võtsime vastu olulise strateegia digitaalvaldkonna strateegia ja sellest äh, strateegiast sõltuvalt äh, tõuseb Euroopa maailma areenile. selle strateegia põhjal peame määrama oma koha maailma konkurentsis Hiina, Ameerika Ühendriikide ning teiste kõrval me peame investeerima inimestesse, meestesse, naistesse, lastesse. eile toimus meil äh, laste tagatise arutelu, kõik need on olulised elemendid. ma olen optimistlik, ma arvan, et sellest lahingust tuleme võitjana välja ning meil õnnestub muuta Euroopat, äh, kes on täna juba suur majandusjõud äh, ning jääb seda ka tulevikuks. aitäh! Thank you very much, Mr Commissioner, thank you for your. aitäh, härra volinik. suur tänu selle positiivse sõnumi eest ja nende julgustavate sõnade eest. nüüd, härra Küllönen, te mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus juba seda, et peame üksteiselt õppima ja ma arvan, et kuulsime mitmeid sõnavõtte erinevatest Euroopa piirkondadest, nii et annan teile sõna selleks, et öelda, mida teie õppisite sellest mõttevahetusest, palun. Thanks a lot, Marem. aitäh. ma arvan, et midagi ma igal juhul õppisin ja poliitiku jaoks on see alati hea. nüüd, kui mina näen digiajastut, siis ma alati mõtlen selle peale, kes need muutused läbi viib ja vahel tundub, et inimesed ise ei ole üldse enam selle küsimuse osalised, tundub justkui see kõik tuleks kuskilt kosmosest, kuskilt väljastpoolt salapärasest kohast, tegelikult aga oleme meie need, kes muutused läbi viivad eh, ja sisse viivad, kes otsustavad, et me et tahame teha raske töö kergemaks või kas me mõtleme ise, et me tahame inimesed eh, asendada millegagi, ma ei arva eh, seda milline on aga meie vaimne olukord, kuidas eh, me näeme seda digitaalset, mis meie eludesse jõuab ja kuidas me sellega hakkama saame, kas see on hea või halb. ma arvan, et on kergem kontrollida neid digitaalseid küsimusi kui näiteks eh, kliimamuutusi, meie ise saame asju ja aspekte muuta, me saame oma käitumist muuta, saame reageerida ja nii edasi, aga looduse puhul ja meie planeedi puhul on alati eh, palju eh, keerukamad küsimused kui näiteks see digitaalse ülemineku kontrollimine või inimestele uute oskuste pakkumine. ja mina arvan, et eh, ma loodan igal juhul, et et meie tarbimine on samuti muutumas, meil ei ole vaja enam nii palju tarbekaupu, inimesed tahavad saada rohkem kogemusi, midagi muud oma ellu ja ma arvan, et ka see on ühelt poolt väljakutse, aga ka võimalus teenuste sektorile. nii et kui inimesed mõtlevad, et nende jaoks enam töökohta olemas ei ole, siis ma arvan, et teenuste sektor teeb oma arengus läbi eh, hüppe järgnevatel aastatel, aga sellest me veel aru ei saa, kuna me endiselt mõtleme, et rohkem kaupu tähendab seda, et me oleme paremad inimesed ja võib-olla järgmisel aastal, järgmise paari aasta jooksul hakkame me teisiti seda asja nägema, nii et meil ei ole järsku vaja kõiki, ühtäkki vaja kõiki neid kaup-, lõppu, me ei pea rohkem tarbima, meil on vaja midagi teistsugust, midagi teistmoodi selleks, et seda oma eludes asendada. nii et ma arvan, et täna kuulsime väga olulisi kõnesid siin selle kohta, millised eh, on meie oskused, milline on meie võime õppida. inimestele võib pakkuda haridust ka ilma selleta, et neilt küsida, mida nad vajavad, mida inimesed tahavad õppida, mida nad saavad õppida, see on tegelikult see õige lähenemisviis, nii et me saame keskenduda inimesele ja kohandatumad kursused korraldada, võime küsida inimestelt, mida nad tahavad, mida nad vajavad ja ja vananemine, rahvastiku vananemine on Euroopas oluline teema, vananev ühiskond meil on ja sündimus on madal ja nagu kolleeg õigesti tõstatas, kas me unustame täiesti, jätame unarusse pereelu, kas me veel tahame pereelu, meil on vaja paindlikumat süsteemi, kas me tahame ka midagi muud, mitte ainult tööd. ja oma sõnavõttu lõpetaksin sellega, et ütlen, et meil on vaja tuua lootust nendele, kellel seda ei ole, oskusi pakkuda neile, kel oskusi ei ole ja usaldust tekitada seal, kus see on puudu, nii et see on meie jaoks oluliseks ülesandeks. aitäh selle hea arutelu eest! Thank you very much and now we will travel from aitäh! nüüd läheme lõuna poole, sõnavõtte tulisid Lõuna-Euroopast, ka Horvaatiast, nii et tundub, et see küsimus on väga oluline Horvaatias ka eesistuja jaoks, see on väga hea, nii et annan nüüd sõna härra Babicile ja küsin, kas ta on nõus meie Soome kolleegiga, palun, sõna on teil. <clears throat> poštovana gospođo Hrancova suur tänu! loomulikult olen ma nõus äh, Soome kaasesinejaga, ütlesin tegelikult seda juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, aga äärmiselt ähm, nauditav oli kuulata paljude siin kõnelenud kolleegide sõnavõtte, kõigi nende sõnavõtte, kes rääkisid sellest, kuidas turg on oma olemuselt dünaamiline, tööturg on dünaamiline Te ütlesite, et meie tuleme Lõuna-Euroopast, kus tööjõud tegelikult on mobiilne ja liigutakse nendesse piirkondadesse, kus elu, elatustase on kõrgem ja kus töökohti on rohkem. Sloveenia parlamendiliige ütles, et turg ei tule meie probleemidega toime ning kuuskümmend viis protsenti nendest, kes lõpetavad ülikooli, saavad ähm, kvalifikatsioonid ametites, mida enam tegelikult ei ole. kuulasime aga, kuidas proua Karakoma Küproselt ütles, et ähm, et ähm, et siin on otse kui kahe teraga mõõk, ta tundis muret, et me ei õpi eriti midagi, kui me äh, suuname pensionärid taas tööle. pensionärid, kes ähm, saavad endiselt töötada ning kellest on äh, tööturule kasu ning kes võivad asendada noori, nooremat tööjõudu või olla nendele juhendajaks, kui nad tööturule tulevad. Neil on oma koht vanas Kreekas oli samuti elukestev õpe, kuid tuletaksin teile meelde, et kui härra Schmidt tutvustas ennast Euroopa Parlamendis, siis rääkis ta sellest, kui olulised on ähm, oskuste ajakohastamine või ümberõppimine, upskilling, reskilling tööturg on dünaamiline, muutub kogu aeg, muutused on hädavajalikud ja oskuste uuendamine, ümberõppimine, upskilling, reskilling on, käivad sellega kaasas, proua Miller samuti Saksamaalt ütles, et äh, mõningad asjaolud võivad kehtida mõningates äh, riikides ja mõned jällegi mitte. kõige selle juures on väga hea see, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament võivad aidata äh, meil koguda informatsiooni noorte kaudu Euroopa noorsoogarantii kaudu, mis annab kõigile õiguse tööle, õiguse võrdsele palgale võrdse töö eest. proua Ursula von der Leyen ütles seda samuti, kõneledes Euroopa Parlamendi ees mul on hea meel, et me saime täna selle üle ka siin mõtteid vahetada ning äh, usun, et see, mida ütles härra Schmidt oma sõnavõtus, kajastab väga hästi seda, millest äh, räägitakse Euroopa institutsioonides, samasugused arutelud peaksid toimuma ka liikmesriikide parlamentides, äh, sellepärast et kõik see, mida liikmesriikides arutatakse, mida otsustatakse, mõjutab kogu Euroopa majandust ei ole ju kahtlust, et meie rahvastik vananeb ning äh, me peame leidma vahendeid ja mudeleid, mis aitavad meil äh, saavutada suure, suuremat sündimust. ja kui meil see õnnestub, äh, siis ma arvan, õnnestub meil ka kõik muu, aitäh. Uh, suur tänu nende lõpetavate järelduste eest ja lõpetuseks proua Miller Saksamaalt. milline on teie õige tasakaal pärast ja teie lähenemisviis pärast seda, kui olete kuulnud eelkõnelejate seisukohta. Ähm, aitäh ja suur tänu ka nende väga põnevate arvamuste eest veel sellisel kellaajal minu esmamulje on selline, et me oleme kõik nõus selles, et edasine õpe, täiendusõpe on olulisem kui eales varem, see on võimalus muuta Euroopa tulevikuks tõepoolest tegutsemisvalmiks ja elukestev õpe on tõepoolest midagi, mis peab olema kirjas kõikjal ja huvitav arutelu omaette on see, kas see on turu või siis riigi ülesanne tavaõppe puhul oleme me selle vastuse juba leidnud, haridus on õigus, igal lapsel on õigus alusharidusele ja enamikus riikidest kehtib ka koolikohustus siis eh, edasi eh, täiendõppe või siis, eh, või siis ülikooli või kõrgõppe puhul see õigus enam ei ole ja peamegi vastama sellele küsimusele, kas haridus ja täiendusõpe on midagi, mis on õiguseks kõigile elu lõpuni, kas me peaksime looma vastavat taristu selleks, ja ka see tähendab seda, et tööõigust tuleb vastavalt sellele muuta, siin olen ma nõus meie Küprose kolleegiga, et paljudel inimestel on on selline arvamus, et on üsna kohutav pidevalt töökohta muuta, samas on tegu ka võimalusega, kuna ainult siis, kuna ainult siis on võimalik kohtadega hakkama saada ja see nende tingimuste loomine ei saa olla ainult turu ülesanne, selle eest peab vastutama ka riik, selle eest peab vastutama ka Euroopa, kuna Euroopa just eh, kaotab sellest, kui me neid võimalusi ei, eh, ei loo ja Eesti kolleeg juba ütles selgelt, eh, teda kahjuks enam ei ole, aga ta ütles, et me peame tõepoolest võtma arvesse ka neid, keda me praegu arvesse ei võta, kuna just nende töökohad on siin ohus. ja võib-olla vastan kiirelt ka Hispaania eh, kooli õppeküsimusele, siin eh, just eh, teadused, keeled, arvutiõpe, mis sealt puudu on, aga mis on samas väga oluline, on loovus, see võimalus ja oskus kriitiliselt läheneda küsimustele, need on täpselt sama olulised alusoskused selleks, et uues digitaalses maailmas hakkama saada proua Maka juba ütles selgelt, et küsimus, kas me usume võltsuudiseid, see kõik sõltub sellest, kas me oleme võimelised kriitiliselt lähenema küsimustele. ja selle üle tuleb arutada ka meie ühiskonnas see ei ole ainult majanduslik küsimus, see on ühiskondlik küsimus, meie ühise kooselamise küsimus ja peame vaatama, kas meil on võimalik tagada see, et me saaksime koos kõik elada või siis lõhestunult elada. aitäh! Thank you very much uh, My..., aitäh! ma vabandan, meil on veel viimasel minutil siit sõnasoov. mingi probleem meil oli sain regioonide komiteest Ragnar Joonelt küsimuse, kes on sotsiaalpoliitika valdkonna raportöör, kes võtab sõna üheks minutiks. nii et palun, härra Karatsioone, sõna on teil. Thank you for the floor the.... aitäh mulle sõna andmast, head head eh, juhatajad, eh, parlamendisaadikud, mina olen eh, regioonide komiteest ja seal kogunevad kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad regioonide komitees, keskendume me sellele, et uuendada oskuste tegevuskava selleks, et et ümberõpe ja oskuste puudused lahendatakse. see küsimus on kriitilise tähtsusega Euroopa arengu seisukohalt, see uuendamine tuleks läbi viia, võttes arvesse kohaliku ja piirkondliku tasandi vahendeid ja vajadusi ja investeeringud inimkapitali on midagi, mida tuleks näha sotsiaalse investeeringuna, sinna tuleks kaasata ka investeeringud selleks, et et eh, vähem või kehvemas olukorras eh, inimestele väljaõpet pakkuda, kes muidu sellest kasu ei saaks. peame arendama koostööd partnerlustele tuginedes kohaliku ja piirkondliku tasandi eh, valitsuste, ettevõtete ja kodanikuühiskonna esindajate vahel selleks, et neid eh, oskusi ja kvalifikatsioone rohkem arvesse võtta, mida, mis on vajalikud eh, mitteformaalses ja formaalses hariduses. üks näide kohalikult tasandilt eh, on Learn Again programm, mille Tiis Adobi kohalik omavalitsus Ungaris läbi viis avaliku sektori töökohti see puudutas, erinevad Eh, see, sinna äh, hõlmati erinevad inimesed äh, aianduse valdkonnas, kes tegutsevad ja haldusvaldkonnas. üritati parandada nende, eh, nende, eh, nende oskusi ja töötegevusega, tööd tehakse ka väikese tasandiliste omaalgatuse kallal ja see kõik aitas perekondade rahanduslikku äh, olukorda parandada, nii et äh, sellest said kasu kõik sellest üsna väikesemahulisest projektist ja see näitab seda, et kohalik ja piirkondlik tasand on üha olulisem selleks, et äh, viia ellu uute oskuste pakkumist kohalikul ja innovaatilisel moel. samuti tuleb pakkuda institutsioonilist tuge, kaks aspekti on väga olulised, demograafilised muutused ja ajude väljapool, ajude väljavoolu vastavas dokumendis me juhtisime tähelepanu sellele, milline on Euroopa projekti eh, pikaajaline eh, pikaajalised väljavaated selles valdkonnas ja Euroopa tasandil tehakse ettepanek integreerida poliitikameetmeid selles valdkonnas, kuna koos kohalike ja piirkondlike ja riiklike valitsustega tuleks sellega tegeleda. mina ise demograafiliste eh, muutuste valdkonnas eh, raportöörina ka tegelen, see on üks suurimaid probleeme kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja eh, tuleb leida vastused nendele olulistele probleemidele. suur tänu tähelepanu eest! Thank you very much aitäh! ja sellega me jõuamegi tõepoolest arutelu lõpuni, tänan kõiki osaluse eest, aga enne kui me päriselt lõpetame, tahaksin tänada meie kõigi nimel minu äh, kaasjuhatajat, härra Maraš ja annan talle veel sõna lõplikuks äh, viimaseks sõnavõtuks, palun. aitäh ka mina tahaksin teid tänada ja Euroopa Parlamenti tänada, et te sellise nädala korraldate ja korraldasite, meil oli au olla selle osa. nüüd aga lähen üle emakeelele ja võtan kokku mõned küsimused, mis on olulised. aitäh taas kord selle koosoleku lõpus tahan tänada kõiki äh, nende arvamuste eest, eriti meie paneelarutlusel, arutluses osalejaid, kes olid tõepoolest head, taaskord on mul hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon tunnustab seda teemat, mille millenagi, mis peaks olema oluline ja meie prioriteetide nimekirjas mitte kõikides liikmesriikides Euroopa Liidus ei ole samad prioriteedid praeguses olukorras hariduse valdkonnas ja oskuste valdkonnas tööturul lõppude lõpuks sellegipoolest elame me kõik koos Euroopa Liidus ja oma tulevikku arendame ja edendame me koos ja just niimoodi peaksimegi toimima koos, tuleb investeerida lastesse, tulevikku ja see kõik on midagi, mida peame mõistma oma prioriteedina. ja kõikidest nendest aruteludest, kui ma midagi kokkuvõtlikult äh, võin öelda, ettepanekuks Euroopa Komisjonil on see, et äh, peame tegutsema praegu kiiresti, kohe, kui probleem tuvastatakse, tuleb kiiresti sellele reageerida ja tuleb kiiresti leida lahendus. näiteks, kui me mõistsime mõni aasta tagasi, et et eh, töötuse probleem paisus väga suureks, siis eh, tegi komisjon ettepaneku eh, tõhusa plaani vastuvõtmiseks ja see tõepoolest oli tõhus Euroopa Liidu tasandil ja arvan, et peaksime samamoodi jätkama. kui me räägime nüüd haridusest ja oskustest ja tööturust, siis näeme, et paraku on suurem osa kodanikke suuremast osast liikmesriikidest sellised, kes eh, ei saa pidevat väljaõpet oma karjääri jooksul. ja kui me vaatame kõiki töötajaid Euroopa Liidus, siis ainult kümme protsenti neist saavad mingit tüüpi täiendõpet, mis aitaks neil uuendada äh, oma, oma teadmisi eh, või oma töökohta, mõndades riikides on olukord parem kui teistes, aga ma arvan et, et kümme protsenti ei ole igal juhul piisav. siis veel üks element, mis peaks olema komisjoni prioriteediks, on tõsiasi, et inimesed, kelle haridustase on madal, tavaliselt eh, täiendusõppes ei osale, ainult üks kahekümne viiest inimesest äh, kes ei ole oskustöötajad, kasutavad võimalusi elukestvaks õppeks ja ma arvan, et Euroopa Komisjon ja tõenäoliselt see ka juhtub, ma arvan, peaks võtma arvesse neid äh, kriitilise tähtsusega probleeme ja tuleks äh, kiiresti rakendada ja võtta meetmeid selleks, et lahendus leida. siis oskused ja haridus kõigi jaoks, see on teema, mis on oluline tulevase majanduskasvu seisukohalt Euroopa Liidus. meie ühendusena, kus tahetakse luua võrdsed võimalused kõikidele ja kõikide kodanike jaoks, me peame siin kodanike kogu elu vältel neid toetama ja taaskord ütlen, et see ei ole kindlasti meie viimane arutelu, kindlasti korraldame selliseid arutelusid ka edaspidi, vaatame suundumusi, arenguid ja seeläbi on meil võimalik üksteist toetada selleks, et luua kaasaegsemad ja kvaliteetsemad eh, tööturutingimused Euroopa Liidus ja tagame selle, et kõik liikmesriigid saaksid sellest kasu ja ka kõik kodanikud, kes Euroopa Liidus elavad, saaksid sellest kasu, aitäh! Well, this is it <laughs> Thank you. ja ongi kõik, aitäh. nautige ülejäänud päeva ja turvalist koduteed